inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine. ning esimene juhtum on Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum ning kõigepealt saab sõna proua Lohpiiler, üks autoritest. Frau Vorsitzende aitäh, proua president. juunikuus toimusid kohalikud valimised ja pärast seda on olnud suured probleemid just demokratiseerimisprotsessiga Kambodžas. augustikuus olukord läks kontrolli alt välja, kui opositsioonijuht Kem Suhkar vahistati, sõltumatut meediat ja kodanikuühiskonda rünnati Neid arenguid tuleb vaadata ka nende sündmuste valguses, mis tulevad juulis kaks tuhat kaheksateist, nimelt valimised on karta, et olukord muutub veelgi hullemaks. kui rahvusvahelist survet ei järgne, siis äh, Kambodža valitsus äh, äh, lihtsalt jätkab kriitiliste arvamuste ja kriitiliste inimeste summutamist ja Euroopa Liit peab väga järjekirjalt, äh, järjekindlalt välja tooma inimõiguste rikkumised Kambodžas. Euroopa Liit toetab Kambodža valitsust just äh, kaubandusmeetmetega. kui repressioonid jätkuvad, peab Euroopa Liit oma kaubandussuhted Kambodžaga üle vaatama. aitäh! suur tänu, järgmisena David Martin, palun, üks minut. tänan, president. paraku viimastel kuudel oleme näinud olulist äh, inimõiguste olukorra halvenemist Kagu-Aasias. meil on juba kolm kiireloomulist arutelu olnud sellel täiskogul, Kambodža ei ole siin erandiks. arvestades traagilist lähiminevikku selles riigis, on eriti murettekitav, et põhilised väärtused nagu demokraatia, õigusriik, sõnavabadus on kõik rünnakute objektiks selles riigis. ma kutsun kambodžalasi üles vabastama poliitvangid, tagama erakondadele ja opositsioonile äh, võimalused kampaaniat korraldada selleks, et valmistuda valimisteks. lootuse, et valimised saavad olema vabad. tuletame, peame meelt tuletama Kambodžale, et oleme oluline partner selle riigi jaoks. anname neile nelisada miljonit eurot aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend kaubandussoodustusi teeme seda sellepärast, et me oleme väärtuspõhine kogukond, tahame väärtusi edendada, aga Kambodžas loodetavasti nad peavad sellest põhimõttest ka ise kinni. suur tänu, järgmisena Marie-Christine Vergea, palun üks minut. tänan, proua president. Kambodža kuulub riikide hulka, kelle osas Euroopa Parlament järjekindlalt mõistab hukka inimõiguste rikkumisi ja õigusega sest asjad arenevad väga negatiivses suunas. kuid inimõigused on jagamatud, sellepärast peaksime rääkima kõigist inimõiguste rikkumistest ja rääkima samuti majanduslikest ja sotsiaalsetest õigustest. korruptsioon on väga oluline probleem ning rahvusvahelised ettevõtted, kaasa arvatud Euroopa ettevõtted osalevad selles, viiskümmend kuus protsenti maadest on haar-, on ära hõivatud see toob endaga kaasa tohutuid rahvastiku ümberpaigutamisi maailma piirkonnas, kus seda kindlasti vaja ei ole. Backmani küsimus on, Tepva, Tepani on väga heaks näiteks selle kohta. võitelda rände põhjustega tähendab sedasama, eriti selles maailma piirkonnas, kus rahvastiku ümberpaiknemised on väga tavaline nähtus. Äh, merci beaucoup, äh, madame. suur tänu, proua Veržjan. ja nüüd saab sõna järgmine autor, härra Marias. suur tänu poliitiline olukord Kambodžas on halvenenud, opositsiooni ja inimõiguste eest võitlejate olukord on väga halb, samamoodi ka meedia oma ning peale selle toimuvad, toimub seal ka täiesti suvaline kohtupidamine. sellise olukorraga ei saa me leppida. peaminister on kommenteerinud ka käimasolevaid kohtuprotsesse ehk sekkunud kohtuvõimu. me peame äh, need probleemid tõstatama, meil on vaja süsteemi, mis toimib ning samamoodi tuleb õigusriigi põhimõtted uuesti taastada, samamoodi nagu ka meediavabadus. samamoodi tuleb rääkida ka maade haaramisest. viiskümmend kuus protsenti riigist äh, kannatab maa haaramise all Eh, seda nähtust oleme me näinud paljudes riikides, aga Kambodžas on olukord tõesti väga hull. Euroopa Liit peab Kambodžale saatma edasi sõnumi, et niimoodi me ei saa koostööd jätkata ja et Kambodža eh, on saanud palju privileege, aga samal ajal inimõigustest kinni ei pea. Uh, now, uh... suur tänu, härra Marias, järgmisena saab sõna järgmine autor, härra Petras Austrevitšus. Thank you, Mr Chairman president, kõrge esindaja, kolleegid, esiteks tahaksin väljendada suurimat tänu op-, Kambodža opositsioonidelegatsioonile, kes on siin täna meie seas kojas. tahan teid tänada isiklikult teie võitluse eest mitmeparteisüsteemi ja demokraatia nimel Kambodžas nii pikkade aastate jooksul. see, mis praegu toimub Kambodžas, teeb meid järjest murelikumaks selle asemel, et kasutada võimalust äh, tulevate valimiste eel aastal kaks tuhat kaheksateist, selle asemel, et valida lepituse tee, inimväärikuse ja põhiõiguste austamise tee, selle asemel, et võtta meetmeid selleks, et vähendada korruptsiooni ja vaesust, näeme me repressioone sõltumatu meedia vastu, kodanikuühiskonna vastu ja opositsiooni vastu. see kõik peab otsekohe lõppema Ken Soha ja teised poliitvangid tuleb otsekohe vabastada. Sam Rainsi peab, peab saama, talle tuleb andestada pärast aastakümneid kannatusi, on nii palju teha selleks, et lepitus ja parem elu võiks Kambodžas alata uh,. suur tänu, kas te vastate sinise kaardi küsimusele? härra Termosalt? Eh, jah, ma tahtsin ainult küsida eh, härra Astrevitšuselt, kas ta on nõus asjaoluga, et Euroopa Liit võiks saata järgmisel aastal valimistele valimisvaatlusmissiooni ametlikult, nagu kuivõrd me oleme pidevalt raha saatnud poliitilise olukorra parandamiseks Kambodžale? tänan kolleeg küsimuse eest. ma arvan, see on äh, igati aktuaalne teema. tõepoolest, meil ei ole meil oli kohalikel valimistel hiljuti valimisvaatlusmissioon, kuid üldvalimistel aastal kaks tuhat kaheksateist loodetavasti koos välisteenistusega ja, ja meie delegatsiooni toetusega Phnom Penis peame kindlasti olema kohale ja vaatlema neid valimisi selleks, et tagada võimalikult suure läbipaistvuse ja vastutuskohustuse. tänan väga. Uh, suur tänu. ja järgmine viimane autor härra parlamendisaadik Tunne, kell on. suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja. üks, ühineksin kolleeg Austrevitšusega, toetan tema seisukohta, et me peaksime saatma valimisvaatlusmissiooni. tervitan Kambodža opositsiooni esindajaid siin. on väga täht-, nende siin viibimine täna on väga oluline. üksteist päeva tagasi opositsiooni juht Kem Sokha arreteeriti ja tema ees on riigireetmissüüdistus. meile teeb väga muret, et Kambodžas ei ole toimunud demokraatlikku valitsuse vahetust kolmkümmend aastat ja et paljud opositsiooniliidrid on vangistuses, kaasa arvatud kaks parlamendiliiget nüüd. meie teine mure on sõltumatu meedia. kümme päeva tagasi Kambodža Daily sunniti sulgema äh, seoses kõrgete maksmata maksudega. raadiojaam on sulgetud. seega me kutsume valitsust üles enne järgmise aasta valimisi tagama vaba demokraatliku ruumi opositsioonile selleks, et valimised võiksid tõepoolest peegeldada Kambodža rahva enamuse tahet. suur tänu! aitäh! president uh, tänab eesti keeles ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Stanislas Poltšak. pane předsedající já bych chtěl rovněž pozdravit eh, zástupce eh, suur tänu ma tahaksin eh, tänada ka siin kambodža kambodža opositsiooni liikmeid kes on areenil kem sokha vahistamine ja tema süüdistamine riigireetmises äh, on äh, tõesti äärmiselt äh, raske süüdistus. kui talle heidetakse ette välismaalastega kokkumängu, siis see on küll erakordne süüdistus see ja erakordsena ei pea ma siin silmas midagi positiivset. teda süüdistatakse salajases vandenõuteoorias Ameerika Ühendriikidega ja vot see on küll avaldus, mis äh, ei äh, lähe kokku ühe õigusriigiga. Kambodža opositsiooni tuleb toetada, me peame selgelt ütlema, et äh, selline käitumisviis ei ole vastuvõetav ja et selline poliit-, et sellega mõjutatakse demokraatlikku poliitilist võitlust ja ma toetan Kambodža, Kambodža visiiti siia. suur tänu. ja nüüd vaba mikrofon äh viis kõnelejat on nimekirjas, härra Pospišil saab esimesena sõna. E, suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin seda resolutsiooni toetada, mis täna tuleb hääletusele, sellepärast et olukord Kambodžas e, on oluliselt halvemaks muutunud. peaminister Hun Seni äh, režiim ei olnud kunagi demokraatlik, tegemist ei ole olnud kindlasti õigusriigi põhimõtetest lähtuva režiimiga ning opositsioonijuhi vahistamine on äh, nüüd tõesti siis selle režiimi ja peaministri äh, senise tegevuse kõrghetk ning ta on ähvardanud äh, terve opositsioonierakonna laiali saata ja see tähendab seda, et enne järgmisi valimisi äh, see ka juhtub ja et valimised äh, ei saa olla vabad ja õiglased. Euroopa Liit peab hoidma silma peal sellel, kuidas Kambodžas nende valimistega läheb. kui opositsioonierakond äh, laiali saadetakse, siis ma kardan küll, et olukord äh, ei saagi paraneda ja valimised ei ole kindlasti klassikaliste valimiste moodi sellisel juhul. suur tänu! järgmisena saab sõna härra Castaldo. suur tänu, härra president! alustuseks tervitan Kambodža opositsiooniliidreid täna siin. kutsuksin teid üles jätkama võitlust, ärge andke alla. ebademokraatlike valikute ees, mida on langetanud Kambodža valitsus. taaskord on arreteeritud opositsiooniliidrid Kambodžas meediat järjest rohkem suukorvistatakse, me peame hukka mõistma äh, maade hõivamise, mida toetab valitsus, kutsume üles muutma lähenemist äh, opositsiooni ja kodanikuühiskonna suhtes, et tegemist võiks olla tõesti demokraatlike valimistega järgmisel aastal. kutsume üles kõrget esindajat andma hinnangut sellele, kas me peaksime saatma valimisvaatlusmissiooni Kambodžasse selleks, et anda toetust Kambodža opositsioonile, mitte ainult osalema valitsustes, vaid ka tagama paremat tulevikku riigile. suur tänu, härra Castaldo. ja nüüd härra Jose Ignacio Faria. suur tänu, president, opositsioonijuht Kem Soka arreteeriti meelevaldselt, vaatamata tema saadikupuutumatusele. kaks päeva hiljem esitati talle Phnom Heti kohtus süüdistus riigireetmises ja ta võib ja teda ähvardab viieteist, kahekümne aastane vabaduskaotus. Ameerika vabaühenduste väljasaatmine Kambodža Daily sulgemine. kõik see näitab, et on lubamatu katse ka neutraliseerida peamised poliitilised opositsioonijõud. kohalikel valimistel nende tulemused öö, äh, öö, ähm, režiimi jaoks öö, äh, olid hirmutavad ja tema võimule püsimise kontekstis, me ei saa, me peame mõistma hukka Ken Soka libere-, vangistamise, nõuame tema põhiõigustest kinnipidamist ja demokraatia põhimõtetest kinnipidamist. Madame Mihhaila äh, Šoidrova Eh, eh, kolegyně a kolegové já se také chci připojit k hlasům které odsuzují. ka mina tahaksin eh, väga selgelt öelda et mina olen kem soka vahistamise vastu ja äh, olen vastu äh, tema erakonna tagakiusamisele ja survestamisele ning äh, vasturünnakutele mis on suunatud meediavabaduse vastu opositsioonierakond äh, on äh, sattunud äh, peaministri vaatlusvälja sellepärast, et nemad pakkusid välja demokraatliku tuleviku, aga peaminister Hun Sen tahab hoida diktatuuri. Kambodža on väga ressursirikas riik ja ma tahaksin näha, et seal oleks võimalik elada ka rahus äh, kus on võimalik äh, kõigil areneda ja tervitan siin Kambodža opositsiooni liikmeid tribüünil. suur tänu, järgmine kõneleja on Bogdan Venta, palun, teil on sõna. suur tänu, härra juhataja, austatud äh, kõrge esindaja Kambodža habras olukord äh, on olnud äh, paljuski jutuks äh, vägivalla sammude on viinud selleni, et opositsioonierakond muutub rahva seas järjest populaarsemaks ja on saanud väga hea tulemuse kohalikel val-, valimistel. üks eelkõneleja ütles, üks aspekt on väga oluline, maapiirkondades elavad inimesed, me oleme näinud, et suured äh, kontsernid valitsuse toetusel hõivavad seal maad suhkru kasvatamiseks äh, ja see on selge rünnak riigi vastu, kes äh, traditsiooniliselt on olnud talunike ja põllupidajate riik ja valitsus peab äh, tagama ühinemisvabaduse, organiseerimisõiguse, need on meie koostöö aluseks Kambodžaga, suur tänu! ja viimasena saab komisjoni nimel sõna proua kõrge esindaja, proua komisjoni asepresident äh, Mogherini. suur tänu, eelmisel nädalal oli tõesti kurb nädal äh, hapra demokraatia jaoks, demo-, Kambodžas pressivabaduse jaoks kurb nädal, Kambodža rahva jaoks kurb nädal, opositsiooniliidri Gensoka arreteerimine, Kambodža Daily sulgemine päev hiljem oli jätkuks pikale nimekirjale väga, väga oluli-, väga kurbadest arengutest, äh, sõnavabadus, see piiramine, raadiojaamade sulgemine, arreteerimised, peamise opositsioonipartei liikmete arreteerimised, kodanikuühiskonna tegelaste arreteerimised, see kõik on ohtlik poliitiline eskaleerumine, need sündmused näitavad, et äh, pingutatakse selle nimel, et piirata demokraatlikku arutelu, meediat, kodanikuühiskonna toimimist, äh, valmistudes järgmise aasta üldvalimisteks. kohtumenetlused opositsioonijuhtide vabaühenduste vastu on poliitilise taustaga meie poolelt, nagu olete ka ise tunnistanud, Euroopa Liit on teinud üleskutseid vabastama Ken Soka otsekohaselt. aasta alguses eh, juba võtsime selge seisukoha, kui, eh, kui kaks korda parandati erakonnaseadust Kambodžas, viies sisse sätteid, mis potentsiaalselt võimaldavad parteide meelevaldset eh, sulgemist see heidaks varju äh, valimistele juulis kaks tuhat kaheksateist ja seaks küsimärgi alla ka hääletuse legitiimsuse üldse. valimiste osas teate, et Euroopa Liit on andnud toetust kümme miljonit eurot äh, valimisreformile läbi valijate paremini, parema registreerimise, seega me jälgime väga tähelepanelikult, mis toimub äh, reformi osas kuidas äh, valijate registreerimine kulgeb, meie toetus on olnud ka tehniline, õiguslik, äh, kodanikuhariduse aspekte on olnud kaasatud selleks, et jälgida valimistega seotud protsesse. hääletajate nimekirja ajakohastamine algas esimesel septembril ja meil on ka valimisekspertide missioon, äh, käis kohas juunikuu, kohal juunikuul, kuus meil on tihe koostöö liikmesriikide suursaatkondadega, oleme saatnud diplomaatilisi vaatlejaid samuti tol päeval valimistele, oleme kutsunud Kambodža ametivõime võtma kõik sammud tagamaks äh, selleks, et oleks kaasavad usaldusväärsed valimised, mille tulemus äh, valijad võiksid usaldada. oleme väljendanud ka sügavat muret selle üle, et Kambodža parlament võttis vastu need seadusemuudatused, mis puudutavad siis erakonnaseadust ja olen kuulnud ka teie muret selle üle, teie soovi, olen kuulnud saata siis valimisvaatlusmissioon järgmistele valimistele, kui äh, valimisprotsess on usaldusväärne ja kui meid kutsutakse valitsuse poolt, siis Euroopa Liit on valmis kaaluma valim-, Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni saatmist üldvalimistele juulis kaks tuhat kaheksateist. poliitilised arengud lähinädalatel ja kuudel, ma arvan, on siin otsustava tähtsusega faktoriks, hindamaks, kas me siis võiksime selle missiooni saata. Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, peavad oluliseks veel ühte olulist teemat, olen, on uhkusega toetanud äh, riigi ülesehitamist ja arengut algusest peale meil on oluline arengukoostöö Kambodžaga, see tugineb mitmeaastasel koostööprogrammil aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend. kõike programme rakendatakse vastavalt jälgimisele ning poliitilisele dialoogile valitsusega, siia kuulub ka demokraatia ja põhiõiguste ja inimõigustest kinnipidamine. me jälgime väga tähelepanelikult kõike seda meie arengukoostöö Kambodžaga on pikaajaline ja ütlen väga selgelt, et igasugused kaalutlused koostöö peatamise osas vajavad põhjalikku hindamist, arvestades nende mõju, arvestades, et Kambodža rahvas on väga vaene ja haavatav, tuleb pidada silmas ka laste võimalust käia koolis, need on meie peamised prioriteedid Kambodža abistamisel. suur osa Kambodža rahvast on äärmiselt haavatav endiselt jälgime tähelepanelikult olukorda ja kasutame arengukoostöö vahendeid olukorra parandamiseks. Kambodža on saanud ligipääsu ka Euroopa turgudele vastavalt kõik peale relvade kava. see on oluliselt toetanud majanduskasvu ja võib-olla üllatav, aga, aga vaatamata kaugusele on Euroopa Liit Kambodža suurim eksporditurg. me oleme ka seisukohal, et jätkusuutlik areng ei ole võimalik ilma inimõiguste ja demokraatlike garantiideta, seega me jätkame kõiki võimalikke kanaleid selleks, et toimuks sisuline muutus praeguses poliitilises olukorras. Euroopa Liit on valmis tegema koostööd ka edaspidi selleks, et kraatiat tugevdada Kambodžas ja tagada majanduskasv. kuid me vaatame ametivõimude poole, et nad võtaksid kõik sammud ette selleks, et kõik